hääletame selle teema üle ja nüüd me jätkame üheminutiliste sõnavõttudega. kolleeg Pelts, palun. suur aitäh. härra volinik, uusaasta ööl oli Saksamaa mitmes linnas äh, skandaalne olukord äh,, rünnati naisi ja nende vastu organiseeriti rünnakuid. politsei ja press püüdis neid sündmusi varjata ja nad püüdsid varjata, kes olid ründajad. niisugust olukorda ei tohi aktsepteerida, me ei tohi niisugust olukorda sallida, seadus peab kehtima kõikidele, sõltumata sellest, kas tegemist on Euroopa kodanike või põgenikega. me ei tohi unustada, et need, kes need naistevastased kuriteod täime panid, tuleb võtta vastutusele aga samas oleksime me võinud seda skandaali ka ennetada, miks polnud politsei suuteline äh, saada olukorra peremeheks, saada olukord kontrolli alla, äh, puudusid igasugused turvameetmed ja abirünnakute ohvriteks sattunud naistele. olukord Rumeenias äh, leid-, oli samuti selline, et vajas kajastamist, tege-, see puudutas kolleeg Botnarut sellest perekonnast, selle perekonna lapsed paigutas Norra sotsiaalamet varjupaika. meil ei ole teavet, miks seda tehti, Norra öö, äh, ametiasutused ei vasta meile E, seda teavet ei anta ei ameti, Rumeenia ametiasutustele, ei ajakirjanikele ega sellele perekonnale. Rumeenia on Euroopa Liidu liige ja minu arvates on väga oluline, et perekond Botnjarit kaitseks ka Euroopa Liit e, täiendavalt ühiselt lisaks sellele, mida Rumeenia valitsus juba teeb me püüame neid toetada, me kutsume üles eh, Euroopa Liidu institutsioone sellesse olukorda sekkumist ja selleks, et lapsed tagastatakse perekonnale. kolleeg Potega, palun kaks Euroopa institutsiooni otsustas võtta Poola kontrolli alla Euroopa Liidu põhimõtete rikkumise eest kasutati sisemisi reegleid õigusraamistel selle asemel, et kasutada äh, äh, kehtivat põhiseadust. selline topeltlähendamine on repressiivne ja topeltstandarditel põhinev äh, võrreldes mitmesuguse teiste liikmesriikidega ja ka võrreldes Poola erinevate valitsusasutustega, kes tegelevad sama küsimusega. suur tänu! härra Jakovitš. na graničnoj crti između Hrvatske okastraadi starade ehitamine Sloveenia ja Horvaatia vahelisele piirile on eh, esile kutsunud nii Horvaatia kui Sloveenia elanike seas pahamele. Eh, protestijad mängi-, mängisid eh, võrkpalli üle selle okastraadi tara see tara ehitati nendesse piirkondadesse, kus sisserändajaid ei oodatudki, see on vastutustundetu. see on vastutustundetu nii Horvaatia, Sloveenia kui ka Euroopa Liidu suhtes. see tara on suureks ohuks piirialade elanikele nii Sloveenias kui Horvaatias. seetõttu me soovime, et Euroopa Liit nõuaks viivitamatult selle okastraadist ära mahavõtmist meie kahe riigi vahel, sest see kujutab vahetut ohtu meie kodanike julgeolekule. aitäh, härra juhataja, ütleb kolleeg Ferreira. praegu me kõik äh, edendame tohutut propagandat pangandusliidu kasuks Portugalis me alles lõpetame ühte pangandusega seotud skandaali ja see näitab lihtsalt seda, et need süsteemid ei tööta. see tegemist on tõelise nagu äh, majanduskriminulliga äh, äh, rahad on äh, suunatud valetele kanalitele, need rahade vood on läbi lõigetud ja sellega on seotud ka välismaine pank. riik ei suuda seda tagada ja nüüd selgub, et äh, tekkinud kahjude eest peab äh, vastutama riik. tegelikult oleks tulnud äh, pangandusliidu kaudu neid panku kontrollida, kuid see jäeti tegemata nüüd tähendab see seda, et ühel hetkel muutub kõige eest vastutavaks Euroopa Komisjoni ja selles osas eh, toim-, teha me ka pangale, eh, Euroopa Komisjonile kirjaliku järelepärimise, ma loodan, et sellele vastatakse õigel ajal. aitäh, härra juhataja Volkswageni käitumine ettevõtte käitumine, kus äh, manipuleeriti ähm, Euroopa autoajaloo suurimate mm, suurima pettusega, see tähendab seda, et kõik need, kes selle Volkswageni mudeli ostsid, äh, said petta. niisugusi manipuleeritud äh, heitgaase vältiva süsteemiga äh, autosid müüdi Hispaanias kuskil viiskümmend tuhat. meil on äh, Navarras ja Kataloonias kaks ähm, äh, Volkswageni ettevõtet, kes on saanud sadu miljardeid rahalist toetust. jah meil on küll parlamendis moodustatud siin uurimiskomisjon, kuid tegelikult on, peaks olema selle komisjoni ülesandeks kõikide selles skandaalis vastutavate isikute nimeline nimetamine dámy a pánové když česká republika vstupuje kui Tšehhi Vabariik Türk liitus Euroopa Liiduga, siis paljud minu kaaskodanikud arvasid, et liikmelisus vähendab korruptsiooni, tugevdab meie koduriigis demokraatiat, tagab jõukuse. ja täna kõik mõistavad, et need petlikud unelmad on lagenenud. Tšehhi Vabariigis äh, mõistetakse, et tegelikult Euroopa rahad on korruptsiooni suurendanud Äh, ka rändeküsimus on näidanud Tšehhi Vabariigis, et Euroopa Liidul on ebademokraatlik iseloom ja Euroopa Komisjon on täielikult isolatsioonis tavakodanikest äh, ja sellest, mida Tšehhi Vabariigis arvatakse ja millesse usutakse. lisaks sellele me näeme, et ka kvoodi äh, lahendus ei toimi. Euroopa Parlament on täiesti kõrvale jäetud nende kiireloomustes küsimustes ja sellele vaatamata Euroopa Komisjon ei suutnud midagi ette võtta. suurem osa äh, Ühendkuningriigi kodanikke soovivad, et Ühendkuningriik väljuks sellest ja see ei üllata meid üldse. suur tänu, järgmisena härra Borghezio. tänan, president Itaalias Äh, pärast kohalike palkade kokkulangemist on äh, kogutud miljoneid allkirju petitsioonile, mida kavatsetakse saata Euroopa Parlamendile ja ma tahan parlamendi presidendi tähelepanu juhtida asjaolule, et me peaksime äh, valitsust ergutama, maksma kompensatsiooni ohvritele, sest see on skandaalne. inimesed on kõik omad säästud investeerinud äh, ja üks traagiline juhtum oli ka see, kui äh, inimene võttis oma elu selles dramaatilises olukorras. me räägime tuhandetest äh, väikehoiustajatest, keda peaks, kes peaks saama kompensatsiooni saja protsendi ulatuses. Äh, Neile müüdi laenusid, mida pangaametnikud väitsid olema väga turvalised osakud ja nüüd on selgunud, et selles pangas töötasid ebapädevad inimesed. ma loodan, et te tutvute selle petitsiooniga ja äh, seda ka äh, selle pankade päästeoperatsiooni esimese tegeliku ohvri äh, mälestuseks. tänan, järgmisena härra Zarjanopoulos. mikrofon palun Στην Ελλάδα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αναλαμβάνοντας τη βρώμικη... Kreeka valitsus püüab suruda kapitalikindlustussüsteemi, kuid seda tehakse vastutustundetult. mitte keegi ei vastuta nende tehingute eest, ja selle all kannatavad äh, talupojad, noored ja vanurid, kes kõigi selle tegevuse tulemusena hakkavad saama väga madalat pensionit. on oluline, et raha ei mängitaks maha börsidel. vastu võetud äh, memorandumi äh, legitiimset, neil pole legitiimset iseloomu. tegelikult kujutab seda end tervikuna endast õudusunenägu. järgmine kõneleja, suur tänu meie maksupoliitika ei soodusta töökohtade loomist, ütleb härra Stefanets. ma olen täiesti veendunud, et äh, maksukonkurents on õige lahendus, aga praeguses olukorras võiks tegelikult veelgi rohkem ära teha. näiteks äh, käibemaksu äh, registreerimisel niisugune õigusakt ei soodusta mitte ainult elektroonilist äh, kaubavahetust, vaid toetaks ka väikesi ja keskmisi ettevõtteid. peame neid toetama üle-euroopalisel tasemel, lihtsustades halduseeskirju ning äh, kasutades ära ühisturu võimalusi. ühine käibemaks, äh, ühe eurone tasu ettevõtte loomise eest on minu meelest õiged lahendused. see aitab uusi ettevõtteid luua ja toob kasu meie kodanikele, tänan. proua Grapini, suur tänu. minu koduriigis on pere traditsiooniliselt väga tähtis. lapsed ja vanemad elavad koos, nad on ühtne perekond ning ähm, ma tean, et Ühendkuningriigi üks uurimus näitab, et äh, Rumeenias ongi lapsed väga õnnelikud. Äh, ma arvan, et äh, see teema tuli päevakorrale, kui, kui räägiti Norra peresuhetest kuidas lapsi ära võeti perekondadest. lapse õigusi reguleeritakse laste õiguse konventsiooniga ja lapse õigused peavad olema alati ülimuslikud. Norra ja Rumeenia on ÜRO lapse õiguste konventsiooni osalisriigid ja nüüd küsiksin, kuidas meie oleme oma kodanikke kaitsnud ja lapsi, kes väljaspool Euroopa Liitu elavad kas Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon saavad sekkuda, kui on vaja perekondi ühendada? ma arvan, et oma vanemad on kõige kallimad lapsele. järgmine kõneleja, palun. suur tänu. homme toimub kohtuprotsess Madridis, kus äh, ajakirjanikule nõutakse kahe aastast vanglakaristust. Ehm, tegemist on kriit-, kriitiliste ajakirjanike fotograafide vastu suunatud kampaania, kampaaniaga riigi poolt. Ehm, see puudutab ehm, sõnavabadust, väljendusvabadust, ohustab väljendusvabadust. Raul Kapin läheb kohtu ette sellepärast, et tema fotoreportaaž tegi selgeks, et eh, Hispaanias on eh, toimunud väga tõsised repressioonid eh, nende suhtes, kes on demonstreerinud olemasoleva, võimul oleva režiimi vastu informatsiooni edastamine ei tohiks olla kuritegu ilma äh, fotodeta ei oleks ju näha, kes keda represseerib. härra Šoltes, palun järgmiseks. suur tänu, härra president. ma pean nüüd härra Jakovtšitšile vastama. minule ei meeldi see, et piiridel on okastraat ma olen ise näinud, mis Piirijõel toimunud on, ma olen näinud, millist kahju on toonud niisuguste eh, okastraadist tarade seadmine toonud kohalikele, kohalikele inimestele, nende loomakarjadele. lihtsalt sellised tarad on hädavajalikud, kui on vaja Euroopa Liidu välispiiri kaitsta tuleb arvestada ka sellega, et meie tegudel võib olla dominoefekt. Horvaatia välisminister on öelnud, et kõikides riikides äh, Balkanil võib juhtuda nüüd nii, et äh, pannakse püsti okastraaditarad, sellepärast et äh, keegi ei suuda sisserännet ohjata. härra Patten minu valijad on sageli eh, mulle kirjutanud ja on eh, olnud eh, uue relvadirektiivi vastu just relvamuuseumidest, sõjamuuseumidest, kuninglikust muuseumist, sellepärast nad kardavad nende ajaloolisi kollektsioone, ohustab see direktiiv ja ja nüüd on reageeritud Pariisi äh, terrorirünnakutele, aga kui palju terroriste tegelikult antiikrelvi üldse kasutab, mitte ükski minu meelest. muuseumid tahavad erandit, aga äh, kõik need erandid, mis muuseumidele kehtivad, peavad kõikidele antiigikogujatele kehtima. Äh, UKIP on selle poolt, see on üks hiljutisi näiteid selle kohta, kuidas jälle va minu valijate huvi, eh, huvid on ohtu seatud. kui me ei, ei suuda oma huve teistmoodi kaitsta, siis muidugi mina ütlen jutumärkides, võtkem relvad ja asugem end kaitsma. härra Botton, proua Botton. suur aitäh, et te mulle sõna andsite. väike segadus Äh, härra Poton siiski soovib sõna võtta. suur tänu, mm, räägiksin äh, äh, põllumajandus ametiühingutest, kelle vastu on nüüd kohtuasi algatatud, kes oleks nagu konkurentsieeskirju rikkunud Euroopa Liidus ja selline komisjoni samm on täiesti skandaalne, see on inimlikus plaanis skandaalne, Prantsusmaal on tuhanded põllumehed ja, ja piimatootjad tõesti hävingu äärel, embar-, Venemaa embargo ja, ja kõik need ähm, dumpingumeetmed Saksamaal on meid ohustanud ja nüüd on täiesti lubamatu, et ähm, komisjon praegu meid Äh, süüdistab. see on nagu vana monarhia ajal. Britannias on juba ähm, roosirevolutsioon alanud äh, ja see ei ole lihtsalt mäss, me ootame revolutsiooni. suur tänu, järgmisena härra Rolean. president äh, valik komisjon on hukka mõistnud selle niinimetatud kahekümne üheksanda riigi olemasolu. see on see riik, kus elavad töötud noored. meil on umbes seitse miljonit noort ilma tööta, neil ei ole haridust, mingit võimalust koolis käia. peaaegu kümme protsenti noori läheb koolist ilma seda lõpetamata ning süsteem, mis võimaldaks koolist tööellu sujuvalt üle minna puudub. tegemist äh, on äh, keerulise olukorraga, meil on vaja mingisugust äh, hariduse ja tööelu ühendamist, koostööd sotsiaalpartneritega. tahaksin muidugi öelda, et Erasmus on olnud meie jaoks ähm, edulugu olnud, tuleviku inkubaatoriks seega kasutagem seda ära ja andkem noortele mingisugune tõeline süsteem, ehm, mille alusel on võimalik ka õpipoisi aastaid teistes liikmesriigis ära teha. tänan. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Tabardell. härra juhataja, kallid kolleegid Norras eemaldati perekondadest enam kui sajast perekonnast lapsed, kuivõrd väidetavalt neid kuritarvitati, kui palju on need tegemist lastega, kes on Euroopa Liidu kodanike lapsed. viimane aeg on eh, neid lapsi kaitsta. perekond Kodnjaru kaotas viis last, et ta võeti neid, nad võeti neilt ära ja öö, eh, ilma igasuguse kohtuotsuseta, lihtsalt Noorsooamet otsustas äh, eitades, eirates ka süütuse presumptsiooni. see ei ole ka ainus juhus, mil äh, Norra valitsus kuritarvitab oma õigusi ma kasutan seda kõnet selleks, et kutsuda kõiki Euroopa Liidu institutsioone ja ka kolleege üles selleks, et kaitstaks kõigi Euroopa Liidu kodanike huvisid. Äh, niisugused juhud äh, väärivad meie kõige suuremat tähelepanu, me peame Euroopa Liidu kodanikke kaitsma. suur tänu, härra Kaarber. Euroopa Liidu legitiimsus tegutseda vahendajana va Lähis-Ida rahuprotsessis on jälle kahtlusele seatud. mind üllatas hiljuti eh, Iisraeli eh, pressiavaldus Ben Salemiga, eh, kes tegi kampaaniat palestiinlaste niimoodi ja väitis, et asundustes on loodud nii-öelda äh, äh, pettu äh, maa, aga ja ei teatanud Palestiina asutused kardesid need täpsustada ja selline käitumine on igati taunimist väärt ja seetõttu Euroopa Liidu rahastamine on täiesti vastu võetud. eelmisel kuul sa, nad said kolmkümmend neli tuhat eurot Euroopa demokraatia arendamise rahastust eh, Elman Broki eh, vahendusel, kes, eh, keda toetas ainult üheksa Äh, rahastada. ma ei tea, kas Euroopa rahad, mida saadetakse läbi eh, sellised kanaleid, ei peaks kuuluma suurema kontrolli alla, sest härra esimees, Euroopa Liidu käed on verised. suur tänu, härra Buda. härra juhataja, aitäh. Euroopa Parlament ja Euroopa institutsioonid peavad tagama Euroopa Liidu kodanike kaitse, see tähendab seda, et me ei tohi jääda äh, Äh, äh, passiivseks, kui me äh, teame ja näeme ja kuuleme Norra noorsooameti te tegutsemisest. väidetavalt olla tegemist laste karistamisega ja väi- ja, ja selle põhjal otsustati perekonnast lapsed ära võtta, võeti ära viis last, nendest noorem oli kolmekuune see kõik mõjutab äh, lapsi äärmiselt negatiivselt ja äh, neid vanemaid, kellelt lapsi on ära võetud, neid on, neid perekondi on üle kolme tuhande ja nad on pöördunud ka Euroopa Inimõiguste Kohtus poole. Äh, ametivõimud on jäänud aga nende kurtmistele kurdiks ja ma arvan, et see valdkond vajab täiendavast reguleerimist Euroopa Liidu institutsioonide poolt. nüüd kolleeg Fernandes. suur aitäh, härra juhataja. ma tahtsin pöörata tähelepanu detsembris Asturias ja teistes Hispaania piirkondades aset leidnud kohutatavatest ähm, metsatulekahjudest. Äh, Asturias oli enam kui sada kakskümmend äh, Äh, tulekahjukollet ja see kõik leidis aset ööl, üheksateistkümnenda detsembri ööl vastu kahekümnendat. Äh, meil on vaja selle sündmuse põhjusteni jõuda, kuid ma võin teile kinnitada, et nägin seda kõike ise pealt Asturia idaosas ja väga mitmetes Asturia piirkondades oli tegemist süütamisega Asturias on paljud inimesed, kes selle all tõsiselt kannatasid, kannatasid nende elamised, kannatasid nende ettevõtted, ma tahaksin Euroopa Liitu paluda, et tehtaks kõik selleks, et nõrgestada Asturia tulekahjude tagajärgi Palun nüüd kolleeg Tomk. Za besedo še enkrat se upravičujem za prej, ampak tudi jaz bi rada spregovorila tako kot kolega. Suur tänu juhataja, ma vabandan eelmise korrast. Ma tahaksin võtta sõna, nagu mu kolleeg Alpelts ütles. Eh, kui taunimisväärne on see vägivald, mille tunnistajaks me oleme viimasel ajal Euroopas olnud. Ei ole mingit vabandust sellistele vägivallaaktidele ja ma olen väga pettunud, Äh, kui ma lugesin sotsiaalvõrgustikest seda, et mõned tegelikult kiitsid heaks sellised vägivallaaktid laste ja naiste vastu. mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides on ametivõimud käivitunud spetsiaalsed kursused, äh, kus siis sisserändajatele tutvustatakse Euroopa kultuuri, ma igati toetan seda, kuid meil on vaja rohkem ära teha, meil on vaja põhjalikku integratsioon saavutada. ja üks asi, mis on äh, väga oluline, et need, kes meie riikide territooriumile tulevad, peavad saama kõikvõimalikku abi, kuid samal ajal me ootame neilt, et nad äh, austavad meie kultuuri, meie tavasid ja mitte mingil juhul me ei luba vägivalda eurooplaste suhtes. tänan, järgmisena härra Bushoi. tänan. härra juhataja, te kuulsite juba minu kolleegidelt, et me oleme tõepoolest nördinud eh, selle seitsme eh, liikmelise perekonna, perekond Botnjaru kannatustest. Eh, noorsooamet et eemaldas lapsed perekonnas ilma seda kuidagigi põhjendamata. väidetavalt olla see kõik aset läinud laste huvides, sel eh, eh, on rahvusvahelise lapse õiguste konventsiooni põhimõtete räige rikkumine. Norra on juba korduvalt olnud hukka mõistetud analoogsete, analoogse käitumise eest rahvusvahelise inimõiguste kohtu poolt ma leian, et Euroopa Liidu institutsioonid iseäranis Euroopa Komisjon ja muidugi ka Euroopa välisteenistus sekkuks äh, selleks, et äh, see probleem lahendada, samas peame ka täiustama oma seadusandlust selleks, et selline olukord ena-, olukord enam ei korduks. härra Kambus suur tänu, daamid ja härrad. Hispaania ametivõimud otsustasid eh, ühepoolselt kontrollida rohkem kui viite tuhat lindude ja liikide olukorda ja seal on kahtlus, tegelikult selle hüdrojaama laiendamise kava on juba tutvustatud ka Euroopa Komisjonile ja on juba korduvalt rõhutatud neid probleeme, mis on Hispaania valitsusel on tekkinud äh, veeraamdirektiivi jõustamisel antud juhul on äh, juba ette kavatsetud korduv käitumismudel, äh, mille puhul Hispaania valitsus ei täida kaitsealadele kehtestatud kaitsekorra täitmisele. me peaksime viivitamatult tegutsema ja ütlema Hispaania valitsusele, et see saab ohtu mitte ainult meie ökosüsteemi, vaid ka sadade tuhandete kodanike igapäevase elu on eluliselt tähtis tegutseda. suur tänu, proua Zaborska, järgmisena. tänan, juhataja, volinik. ma tahaksin avaldada solidaarsust naistega kes kogesid kägivalda äh, ähvardusi äh, Saksamaal Kölnis. me ei saa sallida sellist käitumist, meie kohustus on iga üksiku naise inimväärikust kaitsta. ja äh, ei ole oluline, kas ründajad olid sisserändajad või Euroopa Liidu kodanikud. oluline, et selline käitumine ei ole õigustatud. me ei tohi kohaldada topeltstandardeid selliste kuritegude hindamisel. Kölni sündmused näitasid, et me seisame silmitsi raskete probleemidega, suhtugem nendesse täie tõsidusega, kuid ärgem tehkem pinnapealiseid otsuseid äh, äh, eelarvamuste põhjal. suur tänu. järgmine istung toimub homme kella üheksast kuni neliteist kolmekümneni, kella viieteistkümnest kuni kahekümne kolme null nullini. päevakord on avaldatud ja see on ka Euroopa Parlamendi kodulehel. Eh, nende sõnadega ma kuulutan praeguse istungi lõpuks ja eh, juhataja tänab ka tõlke